tere ja tere tulemast Euroopa Parlamendi istungite saali, minu nimi on Mark Rogers. kampaania on läbi, hääled on antud, demokraatlik protsess on toimunud ja üle saja viiekümne telekanali üle kogu Euroopa ootavad nüüd tulemusi täna edastame teile osalusprotsendi kogu Euroopast, esimesed tulemused ning vaatame, milline saab olema järgmise Euroopa Parlamendi poliitiline koosseis. samuti kuuleme Euroopa poliitiliste juhtide seisukohti. Berliinis on parlamendi president Hans-Gerd Pöttering meie oleme siin äh, Brüsselis, meiega on Josef Daul, Rahvapartei juht, Berliinis on Martin Schulz, sotsiaaldemokraatide liider rohelist esindab ka, rohelisi esindab äh, härra Koon Bendit, tema on meie stuudios Pariisis ning Pariisis on ka Francis Wurz, äh, vasakpoolsete liider. mõne hetke pärast saavad ajakirjanikud siin saalis esitada oma küsimused poliitikutele, aga alustame arvudega et saada ülevaade osalusest ja tulemustest ja Jeremy Dude, Euroopa Parlamendi spiiker, tutvustab neid. tere õhtust, Mark, tere õhtust kõikidele. ja nii me siis teemegi, enne kui me räägime valimistulemustest, kõigepealt hinnangud. arvestades osalusprotsenti nii, nii osalustulemuste kui valimistulemuste puhul tugineme DNS Bowlingu instituudi tulemustele ning, ja nende poolt tehtud arutlustele, kuid samuti lävepaku küsitluste tulemustele mitmetes liikmesriikides ja nüüd ilmub osalusprotsent ekraanidele seits-, kahekümne seitsmes liikmesriigis täna Donc euh, voilà, c'est un taux osalusprotsent nelikümmend kolm koma kolmkümmend üheksa protsenti. see tähendab üks punkt vähem kui osalusprotsent aastal kaks tuhat neli. ja nüüd ajutised tulemused kohtade arv, need ei ole veel lõplikud tulemused, ma rõhutan, siin pakume teile vahemikud, mis järjest kitsenevad õhtu edenedes. ja siin on siis viimased äh, tulemuste vahemikud, mis ilmuvad teie ette. kõigepealt Euroopa Rahvapartei kakssada kuuskümmend kolm kuni kakssada seitsekümmend kolm kohta, sotsiaaldemokraatlik fraktsioon sada viiskümmend viis kuni sada kuuskümmend viis kohta, liberaalid ja demokraadid seitsekümmend kaheksa kuni kaheksakümmend neli kohta, rohelised EFA viiskümmend kaks kuni viiskümmend kuus kohta, kuue kolmkümmend kolm kuni kolmkümmend seitse kohta UN e kolmkümmend kolm kuni kolmkümmend seitse kohta, Indem viisteist kuni üheksateist kohta ning veel jääb üle kaheksakümmend kolm kuni kaheksakümmend üheksa kohta. sellised on meil hetke tulemused. suur tänu ja nüüd jälle sõna järg Markile suur aitäh, ma tahaksin öelda seda, et siia on jõudnud ka Graham Watson, ALDE fraktsiooni juht, unustasin teda enne mainida ja vabandan selle eest, aga läheme nüüd Berliini, kus on Euroopa Parlamendi president Hans-Gert Pöttering, härra Pöttering, mida te arvate tulemustest ja mida te arvate parlamendi kujust? kõigepealt tahaksin ma öelda kõigile Euroopa kodanikele aitäh, aitäh, et osalesite Euroopa Parlamendi valimistel. me teame, et äh, osalusprotsent võiks veel parem olla. me peame mõtlema, kuidas seda protsess, protsenti tõsta, meil on vaja paremat koostööd äh, äh, meedia ja erakondade vahel aga see on teema, millega me tegeleme tulevikus. mul on väga hea meel, et Euroopa-meelsed parteid, sealhulgas Rahvapartei ja sotsiaaldemokraadid, liberaaldemokraadid ning rohelised, on suutnud saavutada enamuse Need meist, kes me oleme Euroopa-meelsed, äh, me jätkame tööd selle nimel, et Euroopa liiguks parema tuleviku suunas ning ma tahaksin öelda nendele erakondadele, kes ei ole Euroopa-meelsed, et me suudame teha äh, koostööd kõigiga ausalt ja õiglaselt. härra Podering, Pödering, suur aitäh, siin on äh, Brüsselis härra Josef Tool, Rahvapartei juht ja härra Toil, mida teie arvate? E e. meie Rahvapartei Euroopa Demokraatide fraktsiooni jaoks on tegemist väga kauni õhtuga, ma tahan tänada kõiki neid valijaid, kes meid on järginud, ma tahan tänada kõiki Rahvaparteis, kes on teinud ära suure töö kõikjal kohapeal valimiskampaania ajal ja kui me näeme nüüd tulemusi Rahvapartei osas, ma saan ainult rahulole, rahulolu väljendada. sotsialistid on pisut kohti kaotanud tänase õhtu seisuga um,. Well, to... ja nüüd sõna Berliinile, et Martin Schulz saaks vastata Rahvapartei väitele, et nad on kohti kaotanud. härra Schulz okay?, kas te kuulete mind Berliinist?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 me lootsime, et me saavutame paremad tulemused, mõnedes liikmesriikides läksid asjad algul üsna hästi, enamikes riikides aga olid tulemused meie jaoks üsna halvad ning meie sotsiaaldemokraatidena no, peame leppima kaotusega ähm, nii mõneski liikmesriigis. üldiselt on meie jaoks siis tegemist tõesti sellise mõru õhtupoolikuga ma oleksin soovinud äh, kommenteerida sotsiaaldemokraatide jaoks paremaid tulemusi, aga need teemad, millele meie keskendusime, näiteks sotsiaaldem-, sotsiaalne Euroopa, need on vajalikumad kui kunagi varem. me peame reguleerima finantsturge rohkem kui kunagi varem, me peame äh, pühenduma rohkem kliimamuutuste vastasele äh, võitlusele, me peame ohjeldama kontrollimatuid turujõude ja me oleme üritanud seda teha äh, äh, tugi, me peame äh, suruma läbi sotsiaalse tegevuskava, see on meie ülesanne, aga ma ei tea täpselt, kui palju kohti me lõppkokkuvõttes saame, võib-olla sada kaheksakümmend, võib-olla rohkem ja me saame oma tööd teha. aitäh, härra Suls ja nüüd ma ei jäta härra Votsolit vahele. Graham, mida teie senistest tulemustest arvate? Ähm, meil ei ole veel kõiki tulemusi, aga näib, et liberaaldemokraatide fraktsioon tuleb uude parlamenti tagasi enam-vähem sama suurena, nagu me olime eelmise koosseisu ajal. see tähendab, et me äh, saame olla endiselt tasakaalustavaks jõuks vasakpoolsete ja parempoolsete vahel. meie oleme see jõud, mis otsustab enamiku hääletuste tulemuse ning me saame ka edaspidi Äh, olla selleks äh, tugevaks Euroopa-meelseks jõuks parlamendi keskmes. tulemused on küll riigiti varieerunud, aga mul on väga hea meel, et me oleme esinenud tugevalt kogu Euroopas. üldiselt on osalusprotsent vähenenud, ükski fraktsioon ei ole suutnud oma valijaid mobiliseerida mina suhtuksin sellesse ettevaatlikult, minu kodumaal on äh, osalusprotsent väga kõrge, kui inimesed on just mures ja vihased. inimestel on õigus hääletada, see on kõige olulisem. kui nad otsustavad seda õigust kasutada, see on nende asi. aga mina teeksin kolme asja, et seda osalusprotsendi probleemi lahendada. kõigepealt ma hoolitseksin selle eest, et kõik volinikud määratakse Euroopa Parlamendi ridadest, ma hoolitseksin selle eest, et me valiksime teatud hulga saadikuid üle-euroopaliste nimekirjade alusel ja ma hoolitseksin selle eest, et Euronews äh, oleks avalikuks ringhäälinguks sellisel juhul oleks meil üle-euroopalik arutelu ning hääletus oleks tihedamalt seotud valimiste tulemusega ma jälgin olukorda Pariisi stuudios, aga näib, et härra Cohn-Bendit ei ole sinna veel kohale jõudnud, seetõttu läheme härra Võrtsi juurde, tema on stuudios. härra Võrts, mida teie arvate valimise tulemustest? oui, bonsoir. tere õhtust. kõigepealt ma arvan, et äh, osalusprotsendi kahanemine peab meid kõiki mõtlema panema. selles väljendub usalduskriis liiga paljude kodanike puhul täna üles ehitatava Euroopa suhtes. ja nende seas, kes hääletama läksid, parempoolsete kaal ning populistlike jõudude, võõravihaste jõudude kaal peab panema vasakpoolsed mõtlema. hetkel meil ei ole õnnestunud kodanikele vastuseid anda minu poliitilise perekonna jaoks, milleks on kuue, ma arvan, et kui me näeme nüüd, et meie kohtade arv kahaneb neljakümne üheksalt kohalt, siis äh, Saksamaal, Prantsusmaal, Küprosel, Kreekas, Portugalis on, oleme me edasi liikunud Itaalia osas äh, hetkel suur küsimärk. et üldiselt ma arvan, et me peaksime säilitama enam-vähem oma suhtelise kaalu Euroopa Parlamendi fraktsioonide seas. ma arvan, et me ei pea toimuma mitte päris nii, nagu härra Püttering, keda ma väga kõrgelt hindan, kuid ma ei ole nõus selle vahet tegemisega Euroopa meelsete, Euroopa vastaste vahel, ma olen Euroopa poolt, kuid ma suhtun väga kriitiliselt tema praegustesse suundumustesse, härra Pöttering tunneb mind hästi, ta teab, et on võimalik olla ühtlasi Euroopa poolt ning samas tema praeguste suundumuste suhtes kriitiline. ma arvan, et selle küsimuse üle peavad mõtlema kõik poliitilised jõud. tänane Euroopa ei, tal ei lähe väga hästi suur aitäh, Francis Wurts ja ma kuulsin just, et härra Kohn-Pendit jõuab ka mõne minuti pärast kohale. Äh, kampaaniat on jälginud tuhanded ajakirjanikud üle kogu Euroopa ja neid, enamik neist on praegu siin saalis, äh, selleks, et nemad saaksid esitada küsimusi, annan jällegi sõna Jeanine Duc. suur tänu, Mark. ma palun käega märku anda ja kui te saate sõna, siis on teil võimalus küsimusi esitada inglise, saksa või prantsuse keeles Äh, palume teil ka ennast äh, tutvustada ja kui te esi- ja öelda ka, kellele te konkreetselt küsimuse esitate. Äh, kas, milline, kes sooviks esitada esimese küsimuse saalis viibivatest ajakirjanikest? kui ma näen teid hästi kes esitab esimese küsimuse? ja palun tõuske püsti, siis me näeme teid paremini. mul on väga kahju, kuid ma ei näe mitte kedagi, ma kuulen siin ühe, kuid siin lähemal on üks küsimus inglise, prantsuse või saksa keeles, palun. Eh, Itaalia esindaja, mul on küsimus härra Toolile. Mm, parlamendi tulevase presidendi küsimus huvitab meid. Mario Maur-, Mauro on väga tugev Itaalia kandidaat, milline on teie arvamus selle kohta? mis puudutab parlamendi presidenti, siis me hääletame neljateistkümnendal juulil selle üle. täna õhtul oleme siia kokku tulnud rahvaparteil on kaks kandidaati, Maurio, Mauro ja härra Puusek Poolast. ja härra Puusek ja härra Mauro, nendega koos me oleme otsustanud, et me arutame seda arutelu pärast valimisi, ehk siis homme. ja kui lah-, ja uurime, kas äh, me leiame lahenduse, vastasel korral otsustab demokraatia. eelmisel korral oli neli kandidaati ja me otsustasime demokraatlikult arutelu igal juhul algab homme. suur tänu. kes esitab järgmise küsimuse? kas Simon sealpool? ootame, kui mikrofon jõuab teieni, palun. European Voice'ist härra Schultzile küsimus. miks sotsiaaldemokraatlikul fraktsioonil läks nii halvasti? me ootasime umbes kahtesadat kohta. miks aga nüüd on tulemus nii vilets? eriti eeldades, et sotsiaaldemokraadid oleksid võinud saada kasu praegusest majanduskriisist? Wir haben äh, gesehen, dass in den unterschiedlichen me oleme olnud tunnistajaks äh, sellele, et paljudes äh, Euroopa Liidu liikmesriikides on hääletamismudelid olnud üsna erinevad ja inimesed on keskendunud siseriiklikele poliitilistele arengutele ja muredele. sotsiaaldemokraadid ei eh, esinenud valimistel eriti hästi, sellepärast et meie eh, sõsarerakonnad eh, erinevates liikmesriikides ei esinenud valimistel hästi, seda võib öelda ka minu enda kodumaa Saksamaa kohta me peame väga põhjalikult järgmiste päevade jooksul riigiti analüüsima olukorda selleks, et välja selgitada, kuidas me sellised tulemused saime me peame asja väga põhjalikult uurima, me peame vaatama, mis toimus Saksamaal, mis toimus Ühendkuningriigis, mis toimus Prantsusmaal. ning äh, iga riigi äh, puhul ma olen kindel, et tuleb välja, et on väga konkreetsed probleemid, mis võib-olla ainult kaudselt puudutavad Euroopa asju. nagu ma ütlesin, meie jaoks on tegemist väga raske õhtuga ja see on kõik, mis mul praegu öelda on. suur tänu. järgmine küsimus, palun. La prochaine question. Yes, please. palun, teil on sõna Udo, Udo van Kampen, ZDF, äh, eine Frage an Herrn Watts. Udo van Kampen, ZDF-ist. härra äh, Watson, teie koos äh, sotsiaaldemokraatidega üritate takistada härra Barroso tagasivalimist, on see nii no,? No me peame üritama äh, äh, kõigepealt kokku panna oma fraktsiooni ja alles siis hakkame langetama otsuseid. me oleme valmis äh, rääkima kõigi fraktsioonidega võimaluse üle teha poliitilist koostööd uue parlamendi ametiaja jooksul me oleme vastu uuele tehnokraatliku liigi koostööle erinevate fraktsioonide vahel. Euroopa ja meie kodanikud Euroopas on meile näidanud, eh, mida nemad asjast arvavad. Nad on hääletanud eh, uue parlamendi koosseisu osas ning eh, me peame arvestama tänaste valimiste tulemusega, me peame looma ideoloogilise koalitsiooni siin kojas. mina kindlasti ja ma arvan, et ka minu kolleegid teevad seda, me teeme seda, ma arvan, et me, ma võin loota selle ülesande osas oma kolleegidele. tõuske palun püsti järgmise küsimuse esitamiseks. Erikson Rootsi televisioonist, küsimus kõikidele fraktsiooni juhatajatele. kui madal võib osalusprotsent olla üleüldse Euroopa Parlamendi valimistel, kas võiks tagasi minna süsteemi juurde, kus rahvusparlamendid valivad Euroopa Parlamendi liikmed? tänan. alustame härra Pöteringist Berliinis. härra Pötering, kas te soovite vastata? mul oli raske teid kuulda, võib-olla kordaksite küsimust? mikrofoniga palun esitage küsimus uuesti hea küll, küsin nüüd äh, saksa keeles. ma olen härra Fredriksen Rootsi televisioonist. kui madalale peab äh, valimisaktiivsus langema, äh, kui Äh, minnakse tagasi endise süsteemi juurde, kus liikmesriikide parlamentides valitakse saadikud Euroopa Parlamenti. vastuseks pean ütlema, et ma ei mõista seda küsimust, loomulikult valimisaktiivsust tuleb parandada, aga rääkides liikmesriikide parlamentidest, kes hakkavad valima saadikuid Euroopa Parlamenti, mm, tundub see mulle veider muidugi ma pean väljendama kahetsust eh, madala osalusprotsendi üle, eh, aga ka meedial on oma osa, eh, ka sellel inimesel, kes esitas küsimuse, kõik me peame mõtlema, kuidas Euroopa Parlamendi sõnum paremini kohale jõuaks kodanikeni, mitte ainult valimise õhtul, aga ka varem, kogu Euroopa Parlamendi tööaja jooksul. ma tahaksin teile meenutada, midagi, mis eh, viimastel nädalatel mulle eh, suurt muljet avaldas. vaadake USA valimisi. valitakse ainult esindajate koda. ja üks kolmandik saadikutest eh, valiti ikkagi ära viie, viimase kolmekümne viie aasta jooksul, kuigi valimisprotsent oli väiksem kui nelikümmend protsenti või osalusprotsent oli madalam. seega mõtleme nende asjade üle kriitiliselt järele ja eh, eh, saagem aru, et Euroopa Parlamendis eh, toimub väga palju olulist, Euroopa Parlamendil on oma roll mängida, ta on tähtis ja ma usun, et kindlasti järgmistel valimistel on valimisaktiivsus palju kõrgem. härra Tool, palun, sama küsimus ma tahaksin lisada lihtsalt seda, et me peame palju tihedamat koostööd tegema liikmesriikide parlamentidega. rahvapartei tasandil oleme me juba kaks ja pool aastat teinud koostööd väga tihedalt liikmesriikide parlamentidega, aga see koostöö peab veelgi eh, tihenema eh, ja eh, valimiskampaania käigus ma märkasin ka, et liikmesriikide parlamendid sageli ei tunne neid teemasid, mida käsitletakse Euroopa Parlamendis Brüsselis. kui ministrid liikmesriikides otsustavad midagi Brüsselis, siis peaksid needsamad teemad jõudma ka liikmesriikide parlamentidesse. tänan härra Schulz Berliinist, palun. kas te soovite vastata sellele samale küsimusele? ma arvan, et Euroopa Parlamendi president juba ütles kõik ära, mis siin öelda oli selle küsimuse vastuseks. härra Watson, palun. ma ei tea, kas on vaja uurida, mikspärast inimesed ei käi valimas, aga mu sisetunne ütleb, et äh, inimesed lihtsalt ei näe mingit seost selle, selle hääle vahel, mis nad annavad ja, ja nende institutsioonide vahel, äh, mille poolt nad nagu hääletavad. mulle tundub, et äh, hääle ja antud hääle ja Euroopa Komisjoni vahel äh, võiksid nad rohkem sidet näha, äh, rohkem seoseid ka Euroopa Parlamendi ja oma hääle vahel, nii et äh, siis nad käiksid rohkem valimas, meil võiksid ka olla Euroopa-ülesed nimekirjad. ka volinikud võiks olla valitud Euroopa Parlamendi saadikute seast, siis inimesed näevad, et nende hääle ja kogu selle protsessi vahel on ka kindel seos. suur tänu ja nüüd härra Vürts Pariisis suur tänu, ma arvan, et meist igaüks, kõik parlamendisaadikud äh, kohtusid kampaania vältel paljude kodanikega, aga äh, kas te olete üldse rääkinud kodanikega, kuidas valitakse Euroopa Komisjoni presidenti? Äh, räägitakse Euroopa Komisjonist, räägitakse, et Euroopa Parlament selle kinnitab, aga eh, me peame nüüd ikkagi endale tunnistama, et eh, avalike teenuste liberaliseerimine, see eh, konkurents iga hinna eest, töökohtade ebakindlus, see ei tähenda meie kodanikele midagi, kui nad ei näe, et midagi muutuks, siis, muutus, siis nad ei hääleta alles hääletati äh, Euroopa põhiseaduse vastu, mitte sellepärast, et äh, oldi Euroopa vastu, aga oldi liberaalse orientatsiooni vastu ja mis siis juhtus? Äh, Prantsuse Vabariigi president leidis pärast referendumit võimaluse Lissaboni leping vastu võtta, see on põhiseaduse uus variant lihtsalt ja see võeti vastu parlamendis, vältides siis referendumi tulemusi ja muidugi kodanikud ütlevad endale, et mis ma lähen sinna hääletama, kui midagi ei muutu. Nad peavad teadma, et eh, nende hääl mõjutab ka poliitikat, mitte ainult institutsioone, tänan. suur tänu, härra Vürts ja kas veel on küsimusi? palun ma olen Raadio Puntost Euronetist ja tahaksin esitada küsimuse Euroopa Parlamendi presidendile ning fraktsiooni juhtidele. see puudutab Lissaboni lepingut, millest rääkis ka härra Vürts. kas uus parlament paneb tõesti kogu oma jõu mängu selleks, et Lissaboni leping ratifitseeritaks, palun? und darf aber auch kõigepealt tahaksin öelda, et ähm, me leppisime ju kokku, et äh, meil äh, on aega ainult kolmkümmend viis minutit siin küsimustele vastata, meil on ka teisi kohustusi ja nüüd ma äh, vabandan, aga äh, vastan siiski sellele küsimusele. Lissaboni leping on selline leping, mis koos põhiseaduse lepinguga äh, Äh, on töös olnud juba üle kümne aasta. alates detsembrist kaks tuhat, äh, pärast Nitsa lepingu vastuvõtmist ning äh, selle lepingu eesmärk on Euroopa Liidu aktiivsemaks ja läbipaistvamaks ning tõhusamaks muutmine. ma tahaksin kõiki toetada, et see leping jõustuks, sest meil on vaja tugevamat Euroopat. härra Tool, palun muidugi me tahaksime kõik teha selleks, et see leping nii kiiresti kui võimalik jõustuks, loomulikult me ootame suure huviga Iiri referendumit ja siis veel mõne teise liikmesriigi allkirju. aga me kindlasti teeme omalt poolt kõik, et need lepingud jõustuksid ja Euroopa Parlamendil on ka nende, selle lepingu tulemusena rohkem äh, pädevust. Äh, härra Vürts, kes seda on seletatud kampaania äh, ajal ma olen ise ka kuulnud seda, et, et selle kohta te ei ole alati midagi öelnud. aga me oleme väga head koostööd teinud ja kui nüüd prantslased tõesti olid Euroopa vastu, nii nagu te soovisite öelda, ja, ja, ja, ja sellepärast nad ei lähe hääletama, siis siis oleksid ju inimesed võinud ka tulla ja hääletada Euroopa vastu minu kampaania oli siiski rajatud sellele tööle, mis on viis aastat tehtud ja eh, mida hakatakse järgmise viie aasta jooksul tegema, seega kui te oleksite selle teemaga eh, tegelenud ja kõigi Prantsusmaa eesistumise teemadega, siis, eh, siis peab ütlema, et tõesti, meil on vaja neid lahendusi, mis võimaldaksid meil kõigil koos väljuda kriisist. viissada miljonit tarbijat Äh, see on suur jõud ja inimesed tõesti ootavad konkreetseid ettepanekuid, selles oli teil äh, õigus, inimesed on meeleheitel, me oleme nendega kohtunud ja nüüd on vaja niisugust Euroopa lepingut, mis aitaks meil nii kiiresti kui võimalik kriisist väljuda. suur tänu! Äh, me teame, et osa külalisi peab nüüd ähm, kiiresti lahkuma siit meie seast, suur tänu äh, aga ma tahaksin veel härra Schultzile, härra Watsonile, härra Wörtsile anda võimaluse sellele küsimusele ka vastus, vastuse anda, seega palun, sõna on teil, härra Schultz. ma loodan, et Lissaboni leping jõustub. meil on seda vaja rohkem kui kunagi varem. Need ülesanded, mida Euroopa Liit peab täitma nendega võiks kergemini äh, toime tulla, kui meil oleks Lissaboni leping, mitte Nizza lepinguga. ja seetõttu tahaksin kasutada võimalust juhtida teie tähelepanu millelegi, mis mind väga täna õhtul äh, murelikuks teeb. Euroopa Parlament on üks kõige mõjuvõimsamaid institutsioone rahvusvahelises parlamentaarses demokraatias meie võtame vastu otsuseid õigusaktide kohta, mis mõjutavad kahekümne seitsme riigi kodanike elu. kui Lissaboni leping jõustub, siis äh, katavad meie otsused veel täiendavalt kaheksakümmet erinevat ala seega Euroopa Parlamendil on täielik äh, sõnaõigus nendes küsimustes ja parlament muutub veelgi mõjuvõimsamaks kui praegu. kui aga Euroopa Parlament muutub mõjuvõimsamaks äh, ja samas valimisaktiivsus väheneb, siis juhtub paljudes liikmesriikides nii, et äh, valimistulemustel ei olegi midagi pistmist Euroopa poliitikaga näiteks Ungaris. kui selline suundumus jätkub, siis me peame juba legitiimsuse kriisist kõnelema hakkama. Rootsi ajakirjaniku küsimusele andis härra Pottering väga õige vastuse see näitab ka seda, et Euroopas on suundumus Euroopa poliitikate renatsionaliseerimisele. Euroopa Parlamendis tuleb ka seda leg-, legitiimsuse küsimust arutada ja me peame arutama, kuidas legitiimsus on, saaks olla tihedamalt seotud valimisaktiivsusega minu käsutuses parlamendisaadikuna on väga tagasihoidlikud ressursid, aga kindlasti aitan kaasa sellele debatile. härra Watson, palun. ma arvan, et Euroopa toimiks paremini, kui äh, Lissaboni leping jõustuks, aga enamus kodanikke minu meelest ei hooli eriti nendest lepingutest, nemad tahavad, et Euroopa Liit toimiks. vaadakem seda, mis toimus eelmise äh, aasta äh, viimase kuue kuu jooksul. augustis mobiliseeriti Euroopa solidaarsust selleks, et Vene väed hoida eemal Tbilisist, septembris mobiliseeriti jõud, et pä-, pangad päästa, detsembris mobiliseeriti jõud selleks, et meil oleks õige poliitika kliimamuutustega võitlemiseks. inimesed tahavad just selliseid asju näha ja kui neid saab veenda, et Euroopa toimib, siis nad oleksid ka äh, rahul hääletama sellise hääl, sellise mm, lepingu poolt, mis seda võimaldab. härra Võrts, palun. ma arvan, et äh, iga kord äh, on tegemist vääritimõistmisega, kui me räägime Lissaboni lepingust, Euroopa aluslepingutest. räägime parlamendi pädevuse tugevnemisest. ma ei ole sugugi selle vastu, vastupidi, mul on selle üle väga hea meel, kuid teine osa Euroopa lepingutest on problemaatiline paljude kodanike silmis. probleemiks on liberaalne majandus ja sotsiaalmudel. ma lugesin Eurogrupi presidendi härra Junckeri avaldust. selles öeldakse, seal hoiatatakse Euroopa juhte, öeldes me liigume suure arutelu suunas Euroopa majandus- ja sotsiaalmudeli teemal. ja see arutelu saab olema eksklusiivne. ei, me ei saa öelda, et me ratifitseerime kiiresti Lissaboni lepingu, tähtis on küsida, mis on nendes lepingutes, mis on problemaatiline paljude kodanike silmis, kes tegelikult Euroopast eemalduvad ja mul on sellest äärmiselt kahju, kuna ma olen suur Euroopa pooldaja, ükskõik mida sellest ka arvaks Joseph Daul. see arutelu peab algama, mõned kardavad seda, kuid see peab algama. arutada tuleb selle üle, milline on see majanduslik ja sotsiaalne mudel, mida Euroop-, enamus eurooplasi näha soovivad. ja kui tuleb lepinguid selle jaoks muuta, siis tuleb ka aktsepteerida neid muudatusi, kui me tahame taas leida ühte suurt osa avalikkusest. ma ei tea, kas Euroopa Parlamendi president soovis sõna kokkuvõtte tegemiseks või läheme juba pressikonverentside juurde? ja, ich möchte mich äh, noch einmal bei den suur tänu. jah, ja ma tahaksin veel kord tänada kõiki kodanikke, kes siiski osalesid valimistel, kes andsid oma hääle Euroopa Parlamendis on suur Euroopat pooldav enamus ja meie mandri tuleviku nimel paluksin ma meie fraktsioonidel teha koostööd ja teha koostööd viljakalt. me püüame juua Euroopa rahva arvamust. ja ma arvan, et me peame siinkohal tegema koostööd ka rahvusparlamentidega, et leida õigeid lahendusi. ma pöörduksin ka ajakirjanike poole ja paluda ajakirjanikel Äh, Euroopa asjadele pöörata sama palju tähelepanu kui ka kõigile teistele asjadele. suur tänu teile kõigile ja soovin teile kõike head uh,. president Pötteringi sõnadega lõpetame meie pressikonverentsi Euroopa Parlamendi saalist, aga enne kui me lähme asjadega edasi, tahaksime tuletada teile meelde, millisel kujul näeme meie uut parlamenti enda ees. pean selleks ette panema oma prillid QNGL äh, kolmkümmend kolm kuni kolmkümmend seitse häält tõenäoliselt, sotsiaaldemokraadid sada viiskümmend viis kuni sada kuuskümmend viis äh, kohta, rohelised äh, viiskümmend kaks kuni viiskümmend kuus, ALDE fraktsioon seitsekümmend kaheksa, kaheksakümmend neli, Rahvapartei fraktsioon kakssada kuuskümmend kolm kuni kakssada seitsekümmend kolm kohta, UN fraktsioon kolmkümmend kolm kuni kolmkümmend seitse Intem viisteist kuni üheksateist ja ülejäänud siis kaheksakümmend kolm kuni kaheksakümmend üheksa võimalikku kohta. paistab äh, tulevat väga huvitav parlament. suur tänu poliitilistele liidritele siin Brüsselis, Berliinis, Pariisis äh, ja tänaksin ka Euroopa Parlamendi tehnikuid, äh, kes selle ringhäälingu ülekande üle kogu Euroopa võimaldasid meile. suur tänu teile, head õhtut!